võtame vastu koosoleku protokollid kolmteist detsember, kakskümmend kaheksa veebruar, seitse märts, kuusteist märts, kakskümmend üks kuni kakskümmend kaks märts, need protokollid on teile välja jagatud. seega need on siis ilma vastuväideteta heaks kiidetud ja nüüd asume juhataja teadaannete juurde. kõigepealt on meil kavas volinik Reeni ja Eurogrupi juhi Jean-Claude Junckeriga arvamuste vahetus, see toimub kuuendal juunil komisjoni koosolekul Strasbourgis. kolmepoolsete kõneluste käigust finantskonglomeraatide kohta on meil järgmine kohtumine kavas kolmandal juunil lühikeseks müügi esimene kolmepoolne kohtumine on olema, olnud juba, eile võttis nõukogu oma positsiooni vastu, e-, eesistuja oma uue teksti esitlus on toimunud, me arutasime, kuidas edasi korraldada oma kolmepoolseid kohtumisi, mingit otsust veel ei tehtud, aga ma kindlasti hoian teid kursis, kuidas kõnelused käivad ja nüüd majandusjuhtimise pakett. meil toimusid kümnendal, üheteistkümnendal mail kolmepoolsed kohtumised, jällegi me arutasime läbi kõik vastavad raportid, saime siis ka esimese reaktsiooni eesistujamaalt. ning selle kohta on ka pikk dokument, mis lastakse ringlusse koordinaatorite kaudu. kõike ei ole vaja siin ette lugeda, aga kui te soovite seda kokkuvõtet siis kindlasti küsige. sama puudutab seitsmeteistkümnenda mai kolmepoolseid kohtumisi, kus me jätkasime arutelusid horisontaalsete küsimuste üle, rääkides majandusdialoogist ning Euroopa Liidu kahe, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast, makromajanduslikest küsimustest, erakorralisest sekkumisest ja muudest olulistest aspektidest ning eile toimusid meil ka kolmepoolsed kohtumised, kus me jõudsime siis horisontaalsete küsimustega detailidesse, vaatasime lausa artikli kaupa läbi, artiklite kaupa läbi täieliku raporti ning meie töö jätkub järgmisel kolmepoolsel kohtumisel juba kolmapäeval, kahekümne viiendal mail pärastlõunal kell viis täna toimub tehniline kohtumine kus osalevad sekretariaadi liikmed ning äh, institutsioonide esindajad, arutatakse FEO raportit ning äh, raportöörid ja variraportöörid kohtuvad kolmapäeva hommikul, et arutada Fordi raportit. me oleme ka kokku leppinud, et kuna mina pean Iirimaale minema ja äh, kui majandus juhtimise triloogil mina olla, olla ei saa kohal, siis äh, osaleb seal president Sikluna. Äh, keegi selle vastu ei olnud, kui ma ettepaneku tegin, ma olen ka teiste, äh, teistele aseesimeestele selle teate esitanud ja keegi pole selle vastu olnud. arvati, et see on hea mõte ja nii meie töö edasi kulgebki kui äh, te soovite äh, kokkuvõtteid nende kohtumiste kohta, siis loomulikult need saadetakse teile taot-, teie taotlusel. raportöörid, variraportöörid saavad need kokkuvõtted. Äh, need kolmepoolsed kohtumised on väga rahvarohkajad, muide, seal on palju rohkem rahvast kui meie komisjonis tavaliselt, umbes seitsmekümne ringis ja nüüd, mis meie järgmine äh, teema on minu enda raport, võib-olla ma ei peakski nüüd juhatama istungit, meie ko-, koosolekut. me hakkame rääkima täiendavate aktsiate märkimisest Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanga kapitalis Euroopa Liidu poolt ja, ja muudatusettepanekutest selle raportile. tänan raportööre, variraportööre kasulike, kasulike näpunäidetest ja ma olen teinud ka ise muudatusettepanekuid ning äh, muudatusettepanekuid on tehtud ka teiste fraktsioonide poolt. ma olen ka nüüd kasutanud võimalust, et äh, mõned kompromissettepanekud, esialgsed äh, kompromissettepanekud visandada võib-olla on kõige lihtsam, kui ma sellest oma te-, dokumendist lähtun ja seletan teile, mida ma kavatsen teha. ma arvestan siin praegu ka eelarvekomisjoni arvamust, sest see mõjutab eelarvet ka ja seetõttu ma arvan, et on ainult asjakohane arvestada ka eelarvekomisjoni arvamusega. teen ettepaneku, et me aktsepteeriksime nende arvamust äh, tingimusel, et äh, artiklist kolm öeldakse, et äh, otsest mõju Euroopa Liidu eelarvel ei ole, see oli tegelikult põhjenduspunkti punkt kolm. nüüd põhjenduspunkt kuus, eelarvekomisjoni arvamus kolm ja siis ähm, läheme muudat-, äh, põhjenduspunkti seitsme juurde, kus ma ise äh, soovin oma muudatusettepanekut üheksa muuta, sest ma olen vahepeal targemaks saanud ning äh, tahaksin öelda, et et sissenõutava kapitali tähtsus on väga oluline seoses investeeringute ja reitinguagentuuri järelevalvega ning arvestades sellega, et läbivaatamisperiood lõpeb aastal kaks tuhat viisteist, väga oluline on arvestada sellega, et see seireperiood, kui seda enam vaja ei ole, peaks lõppema, aga minu arvates on oluline ära märkida, et niisugune periood siiski on ja teen ettepaneku ka eelarve komisjoni ettepaneku arvestamisega, see oli number kaks, järgmine on minu ettepanek kümme ja Klute ettepanekud kaks, kolm ja neli. seal öeldakse, et Euroopa Liidu roll EBRD-s peaks olema uute turgude toetamine ja mit-, ja ta ei tohiks äh, finantseerida neid projekte, mida on mõistliku äh, protsendiga võimalik rahastada teistest allikutest ning äh, eriti tuleb arvestada Euroopa Liidu lepingu artiklit kakskümmend üks. nüüd äh, järgmiseks teen ettepaneku kombineerida ühe enda ettepaneku ja muudatusettepaneku ECR-ilt kolmteist ja neliteist, kaheksateist, üheksateist ehk luute viis ja kuus võiks ühendada ja minu arvates võiks olla selline põhjenduspunkt, kus öeldakse, et EBRD nõukogu peaks ja äh, vast-, aruandluskohustuslane olema Euroopa Parlamendi eest äh, ning äh, edendama Euroopa Liidu eesmärke, iseäranis Euroopa Liidu äh, ähm, milleeniumi eesmärke, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, samuti eesmärgi vähendada äh, söe osakaalu energiatootmises ning äh, võtta kasutusele energiatõhusaid tehnoloogiaid. nüüd veel üks kompromissettepanek, ma arvan, et ma saan oma üheteistkümnenda ja gluute neljanda ühendada. nii et äh, tuleks öelda, et äh, EBRD projektide kasusaajad äh, ja vahendajad peavad olema avalikustatud ning samuti peab olema palju rangem kontroll kasusaajate üle, et, et et äh, vahendid ei liiguks OECD äh, nimekirjas ära toodud maksuparadiisidesse. teen sellise ettepaneku, kui kellelgi midagi selle vastu ei ole, siis teen veel ühe ettepaneku, kus äh, me arvestame seitsmeteistkümnendat muudatusettepanekut, ütleme, et EBRD nõukogu peab oma veebilehel avaldama sõltumatult kasusaajate kohta informatsiooni ning samuti äh, informatsiooni vahendustehingute kohta. aga ma ei tea, mida tähendab see finantsvahendus, võib-olla keegi rohelistest võib äh, vastata mulle selle kohta. Sven, sa võid mulle vastata, aga ma lõpetan kõigepealt ja siis sa vastad mulle. ja nüüd number seitseteist, Confani muudatusettepanekus öeldakse ja kõigi oma finantsvahendustehingute mõju kohta siis teen ettepaneku kergelt muuta muudatusettepanekut kolmteist jällegi öelda, et komisjon tahab, et Euroopa Liidu vahendite kasutamine EBRD sekkumistes vastab Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia põhieesmärkidele, et suurendada liidu välistegevuse üldist poliitilist sidusust. siis õnneks juba viimane artikkel, uus artikkel kaks A see tegelikult rajaneb neljateistkümnendale, viieteistkümnendale, minu enda kahekümnendal muudatusettepanekul Euroopa Liidu esindaja EBRD juhatajate nõukogus annab igal aastal Euroopa Parlamendi vastutavale komisjonile aru sissenõutava kapitali kasutamise ning selle kohta, kuidas EBRD aitab kaasa Euroopa Liidu eesmärkide saavutamisele ja milliseid meetmeid ta kasutab, et tagada oma finantsvahendajate kaudu teostatava tegevuse läbipaistvus iseäranis arvestades eh, ühiselt finantseeritavaid projekte ning eh, vastava, vastavaid eraldatud vahendeid. nüüd siis ähm, ma olen tegelikult peaaegu kõike püüdnud siin arvesse võtta. ja ma nüüd ootan variraportite vastuseid oma kompromissettepanekutele. osa muide juba ongi saabunud ja mm, ma olen valmis nüüd sõnajärje üle andma. Jean-Paul, palun. suur aitäh. proua esinaine, mul eriti palju ei olegi kommentaare, tahaksin öelda, et meie fraktsiooni jaoks põhjenduspunkti kümne puhul oleksime me soovinud, et tekst lõpeks äh, sõnadega Euroopa Liidu strateegia kaks tuhat kakskümmend kolm, kolmas rida lõpust. see on põhjenduspunkt kümme. me soovime, et tekst lõpeks pärast äh, sõnu Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia, Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia. tänan. suur aitäh. Udo, sa soov, sa oled äh, ju variraportöör. jah, suur tänu. kõigepealt ma pean ütlema, et me ei ole saanud neid kompromissmuudatusettepanekuid, neid ei ole meile veel saadetud. ja me neid ei saa arutada. ja seetõttu me võtame seisukoha nende osas siis, kui me oleme need muudatusettepanekud kätte saanud. me oleme saanud infot, et see peaks olema suhteliselt äh, lihtne menetlus ja seetõttu me oleksime soovinud teie raportit toetada, aga nüüd tuleb välja, et äh, arutelu on siiski palju mahukam ja seetõttu me meelsasti osaleme ka selles laiaulatuslikumas arutelus ning arvestades teie ettepanekutega, muudatusettepanekutega, mida ma veel ei ole lugenud, siis ma võin selles arutelus osaleda vastavalt äh, kolleegide esitatud muudatusettepanekutele, mis mul on. ja siit ma näen, et äh, proua äh, Luling või kolleeg Kanfa, kes soovivad ka veel sõna saada, ei ole veel siin, härra Kanfa ei ole veel siin, aga proua Luling on siin. ning ma näen, et muudatusettepanekud on sõnastatud selliselt, näiteks proua Astrid Lullingu muudatusettepanekud on sellised, et tuleb EBRD kui organ äh, investee-, äh, integreerida võimalikult kiiresti Euroopa Investeerimispanka. ja kuna mul praegu sõna on, siis ma sooviksin ka oma arvamuse välja öelda selles osas, ma usun, et tõesti, et kui meil on tegu kolme Euroopa Pangaga, mis äh, vähem või rohkem tegelevad investeeringutega, siis meil on nende näol tegu heade finantsasutustega, aga me peame ka vaatama, kas nende koostöö on tõesti ka tõhus ja seda Euroopa Parlamendi vaatevinklist. ja tõepoolest, äh, ma ei soovigi varjata, et ma, mulle isegi meeldivad need muudatusettepanekud, mida kolleegid Lulling ja Canfa on teinud, sellepärast et mina näen, et meil on kattuvusi nende pankade tegevuses ja nad on üksteisele konkurendiks ja sellises mahus, et tegelikult ei ole see tõhus ähm, meie vahendite majandamiseks, et kui Euroopa Liit soovib oma finantspoliitikat tõesti tõhusalt edasi viia, siis me ei saa Ähm, aktsepteerida seda, et meil on tegu kolme pangaga, mis igaüks oma asja ajavad. aga samaaegselt on tegu ka äh, probleemiga. nimelt me ei saa seda ad hoc muuta, sellepärast et me oleme väga keerulises olukorras, me oleme praegu kriisiolukorras ja mis puudutab ähm, Euroopa Liitu, siis ja samas me peame arvestama ka meie naabritega, Põhja-Aafrikagi on väga keerulises olukorras ja seetõttu ei ole praegu tegu kõi, võib-olla kõige parema ajastatusega, kui me hakkame praegu institutsionaali, institutsionaalseid äh, restruktureerimisi ette võtma. sellepärast, et äh, meil on vaja siin tõesti jõude koondada aga tegu on praegu lihtsalt konfliktiga eesmärgi osas ja see on väga klassikaline ja Euroopa Parlament ja ka meie pädev komisjon leiab, et ähm, me peaksime siin mõistlikult äh, tegutsema, mis on mõistlik tegutsemine. ma näiteks ei tea, kas äh, see rõõmustab teid kui raportööri või äh, muudatusettepanekute esitajaid see rõõmustab, aga mina näiteks arvan, et Euroopa Parlament ja meie komisjon, nii Euroopa Komisjoni kui nõukogu peaks ähm, üles kutsuma tegema ettepanekuid, mis ähm, rajaneks analüüsidel ja mis näitaks ka äh, seda, milline on pankade tõhusus praegu ja nii nõukogu kui komisjon peavad koostama oma analüüsid selle kohta ning meie peaksime nendega üheskoos siis vaatama, kuidas või äh, mil viisil me saame Äh, institutsionaal, institutsioone äh, uuesti ümber äh, organiseerida, nii et see lähtub nüüd proua Lullingu muudatusettepanekutest, aga me peame igal juhul nii komisjoni kui ka nõukoguga koos seda tegema. ja me peame ka seda tõhusust hindama, sellepärast et siin on tegu erinevate kapitali olukordadega, erinevate huvidega ja seetõttu meil on vaja selline neutraalne olukord luua see oleks siis minu seisukoht ja võib-olla oleks siis selles kontekstis võimalik ka uusi kompromissmuudatusettepanekuid koostada või siis neid ka tugevamaks muuta, aga selle ma jätan juba kolleegide otsustada, aitäh. Yes, I m sorry, Udo. vabandan nüüd, Udo. minu kontoris juhtus midagi, mis, mida ma pean nüüd seletama, ma arvan, et kompromissid Äh, saadeti kõigile laiali, kuid automaatselt oleks nad pidanud ka fraktsioonidesse jõudma. ilmselt suure töökoormuse all me unustasime seda teha, ma vabandan ja loomulikult äh, kui äh, sul on ka muudatusettepanekuid, kompromissettepanekuid, siis me katsume ka, neid arvestada. Sven soovib Pascali nimel sõna võtta, palun suur aitäh kõigepealt, vähemalt äh, meie puhul on tähtis äh, hea koostöö ja pärast esimest arvamuste vahetust oli raport ju avatud, et teda ei käsitletud sugugi lihtsalt formaalselt, oluline on äh, see sellepärast, et EBRD on ikkagi tähtis pank ja võimalus nüüd aktsiaid täiendavalt märkida on ka oluline võimalus aru, samuti arutada, millised on eh, panga tegevuse nõrgad ja tugevad küljed. Teie eh, kompromissettepanekutega oleme põhimõtteliselt rahul, aga ma pean ütlema, et eh, mul oleks kahju, kui me nüüd järgiksime seda ettepanekut, Äh, mille on teinud Jean-Paul, kuigi ma teda väga hindan, aga kui ma õigesti aru sain, ütles ta, et tuleks välja jätta just see osa, mis oli seotud meie muudatusettepanekutega mm, põhjenduspunktile kümme, kus öeldakse, et ja strateegia järk-järgult sööl töötavad äh, energiajaamad tööst kõrvaldada ning äh, rohkem kasutusele võtta taastuvenergiat ja uusi tehnoloogiaid. pank rahastab selliseid projekte praegu äh, riigi rahadega, äh, mis on vastuolus äh, Euroopa Liidu kliimaeesmärkidega ja seda tuleb öelda. praegu me juba oleme kompromissile läinud, sest meie tahtsime veel ki-, selge kuupäeva paika panna, milleks Äh, EBRD pidi esitama niisuguse järk-järgulise äh, üleminekukava. aga kui nüüd üldse välja jätta see äh, võimalus, et niisugustele projektidele ei laenata, siis see on kliimaeesmärkidega vastuolus ja seda me ei saa aktsepteerida. Te teatasite ka, et selles punktis, mis puudutas maksuparadiise, on väike muudatus tehtud. kui me nüüd ECR-i muudatusettepaneku sisse paneme ja ütleme, et äh, vastavalt OECD maksuparadiisi definitsioonile, siis äh, seda võidakse valesti mõista, sellepärast et OECD must nimekiri on koostatud nii, et sinna kuuluvad ainult need paradiisid, kes ei ole aktsepteerinud põhimõtteliselt siiani informatsiooni vahetada nüüd probleem on selles, et see must nimekiri, sinna võib väga kergesti sattuda ja eh, sellest võib valearusaamu tekkida, seega minu meelest eh, me peaksime käsitlema maksuparadiise vastavalt Jolie raportile, neid definitsioone kasutama, mis seal on kirjeldatud eh, ja sest vastasel korral tuleb meil jälle niisugune diskussioon avada, mille me alles lõpetasime täiskogul hääletusega. nüüd mina toetan ka seda, et selgelt öeldakse välja, et on olemas vajadus ühtlustada Euroopa Liidu eh, laenuinstitutsioonide struktuure, eh, ja äh, minu arvates on see vajalik, seetõttu tegime ka ühise muudatusettepaneku koos proua Lullinguga. Ähm, rääkisime vajadusest leida uus struktuur vastavalt äh, Euroopa investeerimispanga tööle, selle panga kaudu on palju rohkem võimalik saavutada äh, läbi demokraatliku kontrolli ja ma arvan, et me peaksime sellist mudelit kasutama, mis me ja vältima topelttööd EBRD-ga. minu meelest on võimalik seda teha, kuulasin ära ka Uudo öeldu ja ma arvan, et see on väga hea võimalus nüüd kompromissi otsida. jah härra Strešek, palun. suur aitäh, proua esinaine. kõigepealt äh, suur aitäh selle töö eest, mis te olete teinud. suur tänu äh, toetuse eest minu muudatusettepanekutele. üldiselt nüüd oleme me ju peaaegu kooskõlas teie kompromissettepanekutega. mul ei olegi peaaegu midagi lisada. aga lubage mul siiski paar täpsustust teha. kõigepealt tahaksin äh, vastata härra Ivo Polmani küsimusele, mille ta just äsja esitas. ta ütles, et ta ei ole põhjalikult kogu teksti läbi lugenud, äh, kui ma õigesti aru sain. kompromissettepanekuid ei ole põhjalikult läbi lugenud. ja äh, ma tahtsin äh, sellest nimekirjast, kus kompromissid on, kus muudatusettepanekud on, rõhutada oma ettepanekut number kaksteist, mis tegelikult vastab teie küsimusele sellele, mis te esitasite. see oli minu esimene kommentaar. teine kommentaar on tegelikult vastus härra Kosessile. ja see puudutab muudatusettepanekut viis, kompromiss C. ma toetan teie ettepanekut, see on mõistlik ja kom-, ja kompromiss E. suur aitäh, poisinaine, et te aktsepteerisite äh, seda sõnastust, nimelt, et seal öeldakse vastavalt OECD määratlusele, see teeb teksti paremini arusaadavaks, selgemaks ja viimane kompromiss on F. mõju finantsvahendustehingutele. see on samuti väga hea selgitus, suur tänu. Astrid, palun. suur aitäh ma tahaksin öelda, et mina ei ole saanud neid kompromissettepanekuid, võib-olla me lihtsalt pole neid üles leidnud, kui te tõesti need olete välja saatnud. aga ma arvan, et meil on veel aega. aga ma tahaksin natukene rääkida muudatusettepanekust kaheksa. mina kaitsen jätkuvalt seda muudatusettepanekut, mis näeb ette EBRD tegevuse lõpetada. me oleme öö, äh, oma sõprade rohelistega seda soovinud, no äh, olen seda mõtet juba arendanud öö, äh, mitmel korral, ka eelmine kord meie kõnelustel ja, ja siis me arutasime, teemegi sellesisulise muudatusettepaneku. muide, mandaadi laiendamine praegu laiendamine Põhja-Aafrikale, tegelikult see, see, see meede, see ei muuda midagi. ma rääkisin ka muide komisjoni esindajaga ja öeldakse, et õiguslikku alust sellise laiendamise jaoks pole olemaski. ma ei tea, keegi ütles mulle seda, aga võib-olla peab kontrollima, kas on õiguslik alus sellisele Põhja-Aafrika suunas laiendamisele, mis tegelikult otsustati ära eelmisel nädalal. sellepärast, et UDA teab ka seda, me oleme omavahel nõus, EBRD äh, otsib äh, konkurentsi endale ja, äh, ja me tegelikult EIB e on juba Vahemere lõunakaldal aktiivne ja minu meelest selline konkurents, kus äh, avaliku sektori rahaga konkureeritakse, see ei ole eriti hea. mõelge, mis kakskümmend aastat toi-, tagasi toimus. Äh, oluline on äh, Äh, oli, oli tollal äh, Kesk- ja Ida-Euroopa majanduste üleminekuperioodi toetada ja seetõttu otsustatigi äh, pank luua, ma ei tea. aga see missioon, see missioon on ju täidetud, see ülesanne on täidetud ja eh, nüüd olemegi teinud sellise muudatusettepaneku, et EBRD integreeritaks EIP vastutusalasse ja olenemata poliitilisest orientatsioonist paluksin siiski, et kolleegid mõtleksid järele selle ettepaneku üle, sest see aitaks kokku hoida väga palju finantsvahendeid, mida saaks ratsionaalsemalt kasutada ja ma olen täiesti äh, veendunud, et härra Kanfani ja härra Kiigoldiga on võimalik leida ka kompromiss, mis oleks siis vajalik tõesti selle, selle mõtte toetamiseks. oma äh, muudatusettepanekus viitame ka mm, parlamendi resolutsioonile kahekümne viiendast märtsist kaks tuhat üheksa, me ei tohi seda ära unustada ja kui me oleme selle resolutsiooni vastu võtnud, siis, siis võib ju sa-, sama, samas vaimus teha ka niisuguse muudatusettepaneku ja ma olen täiesti veendunud, et härra Pullmann on ka valmis ko-, kompromissmuudatusettepanekut välja töötama. see on mõistlik, see on loogiline, me oleme alati kuulnud kriitikat, Euroopa Liit raiskab raha ja ressursse ja nüüd on meil võimalus tõesti ühendada, koondada oma ressursid, et äh, ratsionaalsemalt, tõhusamalt neid kasutada ja ma arvan, et äh, parlamendi kohus on nüüd öelda seda, et seda tuleb teha, aitäh. tänan. see on üks probleem, nimelt EBRD ei ole Euroopa Liidu institutsioon ja meil on ainult kolm protsenti seal. ja see on pisuke probleem kui me räägime EBRD, e IEP ühendamisest. kui ole, meil oleks sada protsenti, oleks teine asi, aga kui meil kolm, ainult kolm protsenti ja teistel on rohkem, siis mm, see on probleemne. meil on nüüd Euroopa Komisjon sõna palunud, nüüd ma annangi talle sõna. paraku meil ei olnud võimalik varem kohtuda, sest ma olin väga hõivatud kolmepoolsete läbirääkimistega, aga nüüd siis saate sõna, kas Sven, kas sina tahtsid kõigepealt veel? mul on väga lühike märkus, ma arvan, et me peaksime siin meeles pidama, et tegemist ei ole lihtsalt kolme protsendiga. see on ametlik Euroopa Liidu osa seal, aga poliitiliselt on tegemist ju Euroopa Liidu liikmesriikide osalusega ja sellepärast ma toetan Astridit siin. meil on tõeline õigus arutada seda teemat sest lõppkokkuvõttes me ju räägime eh, tegelikult Euroopa Liidu liikmesriikide de facto pangast, sest suur osa aktsiaid kuulub just Euroopa Liidu liikmesriikidele, nii et minul ei ole küll mingit probleemi seda arutada antud juhul. ja ma tõesti toetan Astridit ja tema argumentatsiooni. härra Apple, palun. ma tänan proua esimees ja ma tänan, et andsite mulle sõna, ma tahaksin siin rääkida kiirelt sellest, mida härra Kiigold ütles, tõepoolest kõik liikmesriigid koos, sealhulgas institutsioonid, omavad kuutkümmend kolm protsenti EBRD-st, aga on terve rida Euroopa Liitu mittekuuluvaid aktsionäre ja me oleme varasemal ajal näinud, et mitte kõik liikmesriigid ei pea silmas ühenduse huve, kui projekte arutatakse. nii et ma pöördun siin teie kõrge koja poole, nii et mõelge ikka põhjalikult järele eh, selle üle, et jätta Euroopa Liit osanike ringist välja, sest Euroopa Liit on ainus osanik, kellel on selgelt ühenduse huvid silmes siin. ja ka kattumise küsimust on midagi, mida mõned saadikud tõstatasid, jah, Euroopa Komisjon väga teab sellest ohust ja me töötame kõvasti selle kallal, et vaadata, milline potentsiaal on suuremal tõhususe saavutamiseks ning EBRD ja EIB loomulikult ei tohiks oma tegemistes dubleerida teineteist ning ma arvan, et eh, ida suunal on võib-olla see kattumine kõige piiratum, sest EIB eh, e ei ole veel ida suunal väga tugev, aga EBRD küll on ja EIB-l eh, e ja EBRD-l on erinevad mandaadid. EIB töötab erasektoriga, vabandust, EBR e töötab erasektoriga, aga EIB pigem töötab suurte investeerimisprojektide kallal. nüüd sellest, millest proua Lulling rääkis ja tegevuse laiendamisest. jah, see on seotud ka terve rea muudatusettepanekutega, aga probleem on siin järgmine. EBRD ei ole Euroopa Liidu institutsioon, nagu öeldi, ja sellepärast ei ole ka aruande kohustuslik Euroopa Liidule, vaid hoopis oma aktsionäridele, Euroopa Liidule ja liikmesriikidele muuhulgas. ja sellepärast on raske eh, panna väga range aruandekohustus EBRD-le. E, aga võib paluda neil tõesti aru anda, see on õigustatud. ja Euroopa Liidu esindajad EBRD-st peaksid mõjutama tegevuspoliitikate kavandamist ning kandma siis ette ka tulemustest Euroopa Parlamendile aga kolmeprotsendilise osalusega ei saa nõuda, et EBRD ühte või teist teeks tingimata. ja minu viimane märkus, see puudutab menetlust see kapitali äh, suurendamine. jah, aasta lõpuni on märkimise tähtaega pikendatud ja Euroopa Liidul äh, saavad selle aja jooksul märkida seda aktsiakapitali, nii et ma palun, kaaluge kiiresti neid küsimusi, sest poliitiline sõnum oleks väga halb, kui me ei toetaks EBRD-d ja tema mandaati. ja ja võib-olla ka tema tegevuse laiendamist Vahemere lõunaossa ma arvan, et EBRD-l on vaja suuremat usutavust ja usaldusväärsust antud ajal ja ma arvan, et EBRD mandaat ei ole ka sajaprotsendiliselt veel täidetud. Want... Udo, sina soovisid jälle sõna? jah, suur tänu. mina arvan, et äh, niimoodi edasi minna ei saa, sellepärast et me oleme praegu olukorras, kus kõik on pea peale pööratud ja kus me iga liikmesriigi käest peame küsima, kuidas me kriisiga hakkama saame, kuidas me peame kuulama kriitikat Euroopa Liidu eelarve haldamise kohta, samuti ka liikmesriikide kriitika selles osas, et kuivõrd nemad on valmis Euroopa Liidu eelarvesse panustama ja kui me nüüd jätkame nii nagu varemgi, siis selline vastus ei ole õige sellise olukorda lahendamiseks ja me ei saa enam sellist olukorda, selliseid lahendusi endale võimaldada ja seetõttu mina olen vastu sellele ehm, meelelaadile, mis siin nüüd taaskord tagasi pöördub, et kui empiirilised tõendid on olemas, et, et kattuvused on nii väikesed, siis öelge palun näiteks Türgile. mind näiteks huvitab, kas teil on olemas andmeid äh, selle kohta, kuidas äh, EBRD ja EIB koostööd teevad Türgi suunal ja millised on sealsed kattuvused, kui suured need on? ja sellisel juhul meie arvame, et need kattuvused on väga mahukad, ilma et mul oleks mingisuguseidki andmeid, aga sellisel juhul see tähendab, et ka tõhusus on väga väike. ja, ja see, et ühed tegelevad ettevõtluskonsultatsioonidega ja teised infrastruktuuriga, siis see tegelikult ei vasta enam meie eesmärkidele ja ma arvan, et selli-, niimoodi me ei saa enam edasi minna ja seetõttu ma arvan, et me ei tohiks allkirjastada kõike ja kinnitada kõike, mida meile ette lükatakse, mina arvan, et oleks õige, kui me ütleme, et kriisi ajal ei saa institutsioone hakata ümber reformima, aga siinkohal äh, liikmesriigid, parlament, komisjon ja nõukogu peaksid äh, analüüsima seda, millised ebatõhusused on olemas ja nii kiiresti kui võimalik peame me tänu institutsioonide reformimisele tegema seda, mida meie valijad meilt ootavad, nimelt et me tõhusalt oma tööd teevad, et me selle tõhusaks kujundame ja ja sellisel juhul, kui me läheme jällegi koju oma valijate ette, siis siis ei küsita meilt enam, et kas, kes on täpselt see, kes on olukorras süüdi, kes on see, kes on suutnud olukorra lahendada. ja mina arvan, et see raport äh, erinevalt sellest, mida võis sellest oodata, on tegelikult meid väga huvitavatesse aruteludesse viinud, suur tänu um...! suur tänu! nagu saadikud teavad, mina olen lihtsalt vaikimisi raportöör selles küsimuses, sest nii keegi teine ei tahtnud seda teemat, nii et mina saan alati kõige lõbusamat tööd endale. nii et äh, ma olen siin avatud, kui on mingeid täiendavaid mõtteid teil siis ma vaatan, kas on võimalik neid arvesse võtta kompromissettepanekutes ja loomulikult need hõlmavad ainult neid valdkondi, kus mitu saadikut on teinud muudatusettepaneku ühe ja sama asja kohta, aga nagu Astrid tegi siin ettepaneku ainult ühe teema kohta, need on teistsugused muudatusettepanekud kuulanud ära komisjoni Astrid, võib-olla te ei peaks üles kutsuma komisjoni ja nõukogu, aga ka liikmesriike peaksite üles kutsuma seda saavutama, arvestades seda, et liikmesriikidel on suur osalus. nii et liikmesriigid koos Euroopa Liiduga, arvestades, et liikmesriikidel on osalus EBRD-s ka omaette, ma arvan, et võib-olla tahaksid siin muudatusettepanekut veel täiendada ja kui Euroopa Komisjonil on andmeid näitamaks, milline kattumine on või ei ole, ka sellest oleks abi nii et ma arvan, et palume, et Sven või Pascal teeksid omapoolsed ettepanekud Joli raportist võetud määratluse kohta, vaatame, kas see määratlus on kõigile kätte saa-, kõigile arusaadav, aga ma arvan, et see oleks mõttekas selle asemel, et viidata OECD-le, võtta Joli raporti määratlus. nii et meil on vaja sellist määratlust, millest siis kinni pidada siia teksti. nii et teoorias me hääletame selle üle kuuendal juunil. ma palun, lugupeetud saadikud, kiirustage omapoolsete märkustega eh, kompromissettepanekute kohta ja meie juba siis seisame hea selle eest, et me lisame kõik, mis vajalik. Eh, tähtis on ju ka, et koordinaatorid oleksid kaasatud. nii et ma tänan teid kõiki. nüüd läheme edasi viienda päevakorrapunkti juurde ja e, üllatus-üllatus, jälle keegi ei tahtnud seda teemat võtta, jälle pidi esimees selle teema endale võtma. ja tegemist on maksejõuetusmenetluste alase arvamusega Euroopa Liidu äriühingu õiguse raames tegemist on äh, õigusliku raportiga ja juhtkomiteeks on õigusasjade komisjon. aga äh, eeskirja reegli viiskümmend alusel meie oleme ka selle teemaga seotud, nii et Jüri üksinda ei pea tegelema pankade maksujõuetusmenetlustega. nii et mina nüüd olen üritanud Äh, panna kirja need asjad, mis minu arvates on äärmiselt aktuaalsed selles valdkonnas just finantsinstitutsioonide jaoks. ja nende teemadega me oleme ka varem tegelenud. nagu te teate, on seatud piir sõnadele, nii et mis siin tekstis tohivad olla, nii et seitse punkti läksid kirja. esimene punkt on siin selline, mina arvasin, et me peame hea seisma selle eest, et piiriülised likvideerimiskavad peaksid olema õiguslikult jõustavad, me oleme väga palju ju kuulnud kriiside eh, ohjamise kontekstis likvideerimiskavadest, aga Solvency kaks puhul on ju ka ette nähtud, et kui tegemist on piiriülese olukorraga, siis on asi väga eh, raske saavutada ja tõesti oleks vägagi, vägagi hea, kui see õnnestuks, nii et ma arvan, et see on aktuaalne ka Äh, mitte ainult pankade puhul, vaid ka muude rahvusvaheliste suurte korporatsioonide puhul, nii et ma arvan, et on selge, et meil peab olema maksujõuetusmenetlus, mis võimaldab lahku lüüa elujõulised üksused, kes väga tähtsaid teenuseid pakuvad, nagu näiteks makseteenuseid, muudest mehhanismidest, mis likvideerimiskavades on kajastatud ja mis ei ole elujõulised. nii et et see on midagi, mida kriiside lahendamisel rahvusvaheliselt alati silmas peetakse. nii et jällegi tähtis on see ka maksujõuetusmenetluse alastesse õigusaktidesse sisse kirja läheks. ja kolmas punkt, see, et maksujõuetusmenetlusel tuleb arvesse võtta ka kontsernisiseseid ülekandmisi, mis tähendab seda, et on võimalik tagasi nõuda need varad, mis on mugavuse huvides e, üle kantud. nii et see oleks ka kasulik sätestada see on oluline nii panganduskriiside puhul, sellest oleks abi, aga oleks hea, kui meil oleks selline lausa rahvusvahelisel tasandil selline asi ette nähtud. aga tähtis on ka see, et kui me vähemasti üritaks seda saavutada ühtse turu raames. neljandas punktis ma rääkisin sellest, kuivõrd tähtis on see, et mõned investeerimisettevõtted, ennekõike kindlustusettevõtted, mm, ei saa lihtsalt eh, likvideerida praeguse olukorra alusel, vaid tuleb vaadata ikka pikemat perioodi nende tegevuses ja tuleb vaadata ka ettevõtte üleminekut või Ühendkuningriigis tuleb, näiteks on tuttav see kahjude kõrvaldamise mehhanism, mis on samuti aktuaalne siin kontekstis, nii et ma tahtsin välja tuua, et tuleb ka neid eh, toiminguid ja tegevusi kõigepealt käsitleda ja ei saa võtta lihtsalt mingit ühte ajahetke aluseks ja otsustada, sest see annaks korraliku pilti olukorrast. ollakse eriarvamuses Euroopa Liidus, et kas peaks kaasama kogu kontserni või ainult üksikud juriidilised üksused maksujõuetusmenetlusse, siin on erinevate riikide õigus erinevad selle sätest on. mõnedes riikides nõutakse, et kogu kontserni maksejõuetusmenetlus algatatakse, aga teistel puhkudel jälle üksikute juriidiliste üksuste maksejõuetusega tegeldakse ma ei arva, et me ilmtingimata saame siin mingi lihtsale järeldusele tulla, aga tuleb vaadata, milline on võimalik tulemus, kui äkki kogu kontserni suhtes algatada maksujõuetusmenetlused, mitte üksikute üksuste äh, raames, siis võib juhtuda, et tekib dominoefekt mm, kriisi lahendamise meetodite osas ja ka hoiuste garanteerimise kavade puhul või võib-olla suured tagajärjed, seda me ei taha sellist dominoefekti ju tekitada ja sellepärast on tähtis välja tuua see, et tuleb vaadata ikkagi, milline on vastastoime, vastasmõju tervikuna, et kas tegeleda kogu kontserniga, kuulutada maksejõuetuks või ikkagi üksikute üksuste lõikes. nüüd kuues punkt võlausal tuleks riiklikes õigusaktides kohelda võrdselt kogu Euroopa Liidus. see Equitable Life olukorraga oli ju nii, kus poliisiomanikud, kes olid ka kreeditorid, neid võrdväärselt ei koheldud ja see oli tegelikult täiesti seadusevastane, et nii juhtus. nii et ma usun, et on endiselt probleeme eh, sellega ja viimane punkt sellega äh, ma tegelesin väga pikka aega. nimelt eesmärkide hulka peaks kuuluma ka tegevuskava, et täielikult ühtlustada piiriülene pankrotimenetlus kogu Euroopa Liidus ja tähtis on loomulikult leida ka rahvusvahelisel areenil konsensus selle üle, vähemasti finantsinstitutsioonide jaoks ja vähemasti suurte konglomeraatide puhul. Äh, ma arvan, et see on vajalik ja ma sõnastasin selle nii, et tegelikult peaks see minema veel kauemale meie komisjoni mandaadist ja puudutaks mitte ainult suuri finantskonglomeraate, vaid suuri konglomeraate, sest need võivad tekitada väga suuri süsteemseid probleeme. ja need on need punktid, millele ma tahtsin siis tähelepanu juhtida ja ma arvan, mis on eriti aktuaalne just finantsinstitutsioonidele. nii et nüüd on teretulnud kõik teiepoolsed märkused, ma ei tea, kas keegi soovis sõna, Jean-Paul tahtis sõna, tema on Rahvapartei ra variraportöör, aga ta on läinud, aga mina olen Said Kadri asemel hea meelega sõna võtmas. ja suur tänu, Sharon, ka selle raporti ettepaneku eest ja taaskord mul on hea meel esindada jällegi var-, variraportööri ja kannan siin ette ka tema arvamuse, meie kutsume üles toetama konkreetset äh, raamistikku pankrotimenetluse õiguse osas, eriti mis puudutab siis piiriüleseid äh, sätteid. ja oluline on siin arbitraažikohtute roll, et ei tekiks selline olukord, et hakatakse valima kõige soodsamaid äh, eeskirju. see on äh, kõige olulisem seisukoht, meil on vaja ka progressiivset harmoneerimist, seda siis äh, järelevalve osas meie jaoks on oluline Äh, siin tähelepanu pöörata ka töövõtjatele, sellepärast et neid puudutab pankrotimenetlus otseselt, äh, samuti piiriülesed äh, ettevõtete likvideerimised peavad olema selgemalt määratletud ja neid ei saa enam tõkestada seetõttu, et erinevad kohtumenetlused siin ähm, seda protsessi tõkestavad, me peame ka vaatama, kuidas võlgadega tegeletakse tõhusamalt ja ka suured äh, äh, finantsosapooled peavad väga selged reeglid äh, välja töötama selle kohta, kuidas äh, äh võlgade küsimusi ähm, käsitletakse pankrotimenetluses. me juba Ferreira raportis alustasime selle teemaga, nimelt kuidas äh, riigi piires ja ka piiriüleselt nende küsimustega tegeleda ja meil on nüüd ka raport, mis proua Ferreira tööd jätkab selles kontekstis ja seetõttu selles kontekstis me kindlasti pöörame tähelepanu sellele, et ka kõik teised äh, seisukohad oleksid äh, samas suunas äh, meie ettepanekutega. suur tänu ja kolleeg Kadraavi kindlasti teeb hea meelega teiega edasi koostööd, aitäh! Sven. ma tänan. vabandust. meie austatud kolleeg just äh, katkestas mind, aga tal oli väga oluline kommentaar. suur tänu selle raporti eest, paistab, et äh, siin on tegu selliste esialgu väga lihtsate ja kergete raportitega, aga siis tuleb välja, et need on poliitiliselt tegelikult väga keerulised raportid. me oleme põhimõtteliselt rahul teie äh, raporti ettepanekuga, meil on ainult kaks märkust eriti mis puudutab siis äh, panganduse määrust, siis ma arvan, et me peaksime vaatama ähm, harmoneeritud pankrotimenetluse mõistet ja eriti, mis puudutab siis ka mm, kapitali küsimusi. ja te olete siin üles kutsunud, et Euroopa Liit koostaks ka vastava teekaardi piiriüleste pankrotimenetluste jaoks ja seda just äh, suurte konglomeraate äh, osas. ja liikmesriigid peavad tagama, et nende pankroti seadusandlus võimaldab pankrotimenetluse raames ka suuri ettevõtteid äh, samamoodi äh, likvideerida nagu ka teisi. suur tänu, need olid siis meie märkused. Jean-Paul, me arutasime just maksejõuetuse menetlust, ma ei tea, kas sa sooviksid ka midagi öelda? okei okay,, quickly. Jean-Paul, we just had a Jean-Paul, meil oli just põgus arutelu minu arvamuse üle, mis, kus käsitletakse maksejõuetusmenetlust ja sina oled siin kirjas Rahvapartei variraportöörina proua esinaine, ma järgin teid pimesi, ma usaldan teid täiesti, mul ei ole mingeid märkusi um,. suur tänu. nagu te teate, ma töötasin selle teemaga ju ka möödunud koosseisu ajal ja andsin suure panuse Ferrero raportisse, nii et siin on väga palju ühist mõttetööd näha. ja äh, teie ainult täiendate seda veel muudatusettepanekutega omalt poolt, võib-olla ma pidanuks seda ise ka paremini tegema. ettepanek on selline, et muudatusettepanekut esitada kolmekümnendaks maiks, aga kas me saame äkki pikendada seda tähtaega? ma arvan, et pisut vähe jääb aega. nii et teoreetiliselt jah, kolmekümnes mai, aga mina tahaksin seda pikendada, sest meil tundub olevat aega me ei taha enne kahekümne seitsmendat juunit selle üle ju hääletada ja juhtkomitee hääletab alles üheksateistkümnendal septembril selle üle, aga tähtis on, et meie arvamus äh, tõesti ka integreeritaks juhtkomisjoni teksti aga meil on eeskiri viiskümmend ja loodetavasti meie arvamus ka kuulda, kuulda võetakse. nii et nii palju siis selle kohta ja enne kui ma edasi liigun, ma tahan öelda tere tulemast uuele äh, asendusliikmele sotsiaaldemokraatide fraktsioonist, Kleever Sloveeniast. ja äh, te näete Äh, kui huvitav meil siin komisjonis on, äh, kui esimehe peab võtma omale teha kõige raskemad teemad, aga seda viimast ei olnud vaja minul võtta. Äh, see viimane teema puudutab eri liikmesriikide emavõttevõtjate ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatavat ühist maksustamissüsteemi ja see on uus redaktsioon ja võib-olla hoopis ärutavam teema. First uh, just uh, this is an Äh, see on veel üks nendest pealtnäha igavatest raportitest, mis tegelikult osutuvad üsna huvitavateks, kui neid pisut lähemalt vaadata. koordinaatorite kohtumisel meid süüdistati selles, et väikesed fraktsioonid saavad kõige huvitavamad raportid enda kätte ja seda igavat tööd ei pea üldse tegema. nii et nüüd me tahtsime selle teemaga tõestada, et me suudame ka eh, pealtnäha igavat tööd tublisti teha ja on ainult õiglane jagada raportit õiglaselt ka selles plaanis. aga kui ma nüüd kontrollisin asja põhjalikult, siis selgus, et see on päris huvitav teema, tegemist on ema ja tütar ettevõtja direktiivi uues sõnastusega ja see ei ole puht lisboniseerimine, aga kui ta seda on, siis ei saa ka väga üksikasjalikult arutada direktiivi sisuliste aspektide üle seda tegelikult oleks vaja teha, aga seda ei saa. nii et igatahes ettepanek on ka meil ei ole probleeme, meil paluti kommenteerida eh, seda teksti ja see ei kuulu kaasotsustamismenetluse alla, vaid hoopis konsulteerimismenetluse alla. ja on üsna üllatav, et tegemist on täisraportiga, sest tegemist on ju tegelikult täitsa lihtsa tehnilise ettevõtmisega, mida võinuks eh, ka lihtsamalt teha aga põhjuseks oli see vaidlus, mis tekkis nõukogu ja komisjoni õigustalituste vahel. et meil tuleb ikkagi täisraport koostada, otsustati. ja see on üsna huvitav tulemus, ema ja tütarettevõtja direktiiv ja sellest ma räägin sissejuhatavas teksti osas. ma ütlen, et see direktiiv on tegelikult üks vorm äh, maksudest kõrvalhiilimise äh, kirjeldamiseks ja jätab võimaluse mm, hiilida kõrvale maksudest ja suunduda sinna, kus maksude määr on väiksem ja sellepärast äh, on selge, et see probleem tuleb lahendada ja ühtne äriühingute tulumaksubaas on üks viis, kuidas sellest äh, probleemist üle saada, aga emaettevõtjate, tütarettevõtjate direktiivi tuleb samast aspektist ka uuesti läbi vaadata ja sellepärast on kahju, et seni Euroopa Komisjon ja nõukogu ei ole teinud ettepanekut muuta äh, sisuliselt seda emaettevõtjate, tütarettevõtjate direktiivi. nüüd meie parlamendil ainus asi, mida saame teha, on juhtida tähelepanu äh, eksisteerivale probleemile. me ei saa äh, loomulikult äh, praegu suurt maksutulu kaotada maksude konkurentsi tulemusena. see ei ole meile vastuvõetav. ja sellele juhitakse tähelepanu ka komisjoni iga-aastasel maksude algatuse äh, tekstis, nii et me saame igal aastal tõstatada ikka ja jälle need probleemid, mida me näeme meie maksustamissüsteemis, sealhulgas ka maksuparadiiside eksisteerimine, nullmaksumäärade eksisteerimine ja topelt mittemaksustamise nähtus. ning lausa on tekkinud maksude planeerimise sektor, kes kasutab kurjasti ära eh, seda, et et meil ei ole ühisturul ühtseid maksueeskirju ja reegleid, mida ühteviisi kohaldataks ja mis oleksid ühtlustatud ja harmoneeritud. nii ja ei muudaks kasumi nihutamise väga lihtsaks. nii et eh, need küsimused tõusetavad meie omaalgatusliku raportiga seoses aga siin antud juhul meil on konsensus ja see on üsna lihtsalt sündinud, me soovitame nõukogul Eh, jah, nõustuda selle teksti lisboniseerimisega ja sellega me oleme ju kõik nõus. Uh... suur tänu. Ivo. mul ei ole ühtegi Rahvapartei variraportööri. Liam on siin, Udo, sina räägid. Ivo palun, Udo annab sulle kõigepealt sõna, suur tänu. kõigepealt paar äh, lühikest märkust, mis puudutab siis seletuskirja. ja mul oleks ka kaks äh, olulist küsimust, mis on seotud ka seletuskirjaga. nüüd äh, minu arvates kõige olulisem on see, et kui sõltumatud peavad äh, riiklikud seadusloojad olema maksuõiguse loomisel ja seda just äh, ettevõtete tulumaksu kujundamisel. meie jääme alati toetama mm, rahvusparlamentide tähtsamat rolli. Neil on õigus siseriiklikud ähm, maksustamisseadusandlust kujundada ja luua ettevõtte tulumaksu osas, sellepärast et see on ju ähm, parlamentaarse demokraatia tuumik. ja seetõttu, see on meie jaoks äärmiselt oluline aspekt. nüüd teine märkus see on isegi olulisem, ma ütleksin. see on minu meelest kõige olulisem aspekt, nimelt äh, maksukonkurents liikmesriikide vahel. kas äh, see on äh, negatiivne või positiivne, kas see teeb kellelegi kahju? ja ma soovin olla siinkohal täiesti avatud, et meie ECR-is alati toetame konkurentsi, meie usume, et konkurents on äh, hea ja meie toetame maksukonkurentsi kui midagi, mis on väga oluline ja millest, mis on tululoov ja millest saavad kasu kõik, aitäh! suur tänu, Udo! kolleeg äh, Strešek, teie fraktsioon Äh, vastutab ka ühe raporti eest äh, äh, paketis, kus kutsutakse üles liikmesriike karistama rangemalt kui varem selle eest, et nad kasvu- ja stabiilsuspaktist kinni ei pea ja selle osas on erinevaid ähm, arvamusi ja need ja see arutelu ei ole tegelikult täna päevakorras, aga sellegipoolest mul tekib küsimus, et kui mõistlik ja järjepidev see on ühelt poolt öelda, et kriisiolukorras ma soovin äh, liikmesriike rangemalt karistuda, karistada, kui nad ei suuda oma eelarve eesmärgidest kinni hoida, aga samas teisalt äh, siin maksukonkurentsi toetada. mulle paistab, et selline poliitika on küsitav, sellepärast mina ei suuda ette kujutada, et me jõuame Euroopa Liidus edasi, kui me seda ideed, mis puudutab siis vaba maksukonkurentsi, niikaua kuni, kui äh, keegi oma eelarvega hakkama ei saa ja teisalt karistame eh, liikmesriike eeskirjadest mitte kinnipidamise, sellisel juhul me lihtsalt viime Euroopa Liidu põhja majanduslikult ja seetõttu ma ei saa aru nendest kahest märkusest. mina siin toetan raportööri, eh, tema hoiatuste osas, maksutumpingu eh, osas, siin on ka väga palju empiirilisi uurimusi, te peate neid lihtsalt lugema. ja need uuringud näitavad, et sellest ajast peale, kui me siseturu küll loome, aga kui meil ei ole veel ühist poliitikat, et me tegelikult peame ka vaatama üle need ressursid, millega me soovime kaasajastada oma süsteemi. ja mina toetan siin variraportööri Liam Noki ja ma leian, et me peaksime palju rohkem ära tegema, kui siin on ette nähtud. nimelt härra kolleeg Kiigolt ma leian, et me peame siin väga põhjalikult asju äh, muutma. meie leiame, et meil on vaja siin põhjalikku arutelu pidada selles osas, et me peaksime selle süsteemi uutele äh, tugedele panema ja, ja meie jääme selle seisukoha juurde, toetame raportöörit. suur tänu. Gottfried Blum saab nüüd sõna Eh, suur tänu, proua esinaine. ma sooviksin ka paar märkust teha eh, maksude osas. Eh, mis maksud üldse on? maksud on raha, mis võetakse ära inimestelt poliitikute poolt selleks, et neid kulutada oma projektide läbiviimiseks ja mis suures osas on lihtsalt raiskamine ja kas me ei ole näinud seda juba piisavalt viimase viieteist aasta jooksul kõikides liikmesriikides? mina tead, leian, et siin on tegu väga suure moraalse ohuga tegu, et kui me räägime siin maksukonkurentsist. et kuidas me kui äh, maksu nii et meie siin ähm, vajame konkurentsi selleks, et äh, hoiatada ja tagasi hoida ennast äh, omaenda rumaluse ees, siin on poliitikud ainult võtavad rohkem maksu, maksu, maksu, sellega me lihtsalt ajame tööstuse põhja. Remarquez que certains parmi nous, n'est-ce pas, monsieur Blumont, le sens nüüd äh, mulle tundub, et Äh, osa on äh, nagu skisofreenikud meie seas, ütlevad küll, et poliitikud on idioodid, aga ise kuuluvad ka poliitikute hulka ja ei kokku tagasi poliitika tegemisest. kõigepealt tahaksin rääkida demokraatiast. mina äh, arvan seda, et esimene asi, mida me peaksime jälgima, kui me räägime kodanikega Äh, on see, et me küsiksime, mikspärast äh, või selgitaksime, et mikspärast ei ole maksustamine kõikides liikmesriikides ühesugune. Äh, ühest küljest me peame arvestama võrdset kohtlemist, mis on oluline põhimõte ja seetõttu ma ei tahaks aktsepteerida maksutumpingut, mida ilusast, ilusama sõnaga nimetatakse maksukonkurentsiks ja, ja ma nõustun täiesti Udoga nüüd teiseks, Eurotsoon, äh, majandusjuhtimine on vajalik, aga maksudistsipliin on ka vajalik. me ei saa äh, kujundada ühisrahatsooni, äh, ma ei ole sugugi vastu, osa muidugi ei ole ühinenud selle tsooniga ja sellest pole ka midagi, aga me ei saa ühisrahatsooni ilma maksudistsipliinita ja, ja rahandusdistsipliinita kujundada seega ühest küljest on vaja muidugi äh, hoida maksud sellised, et Euroopa ettevõtted jääksid Euroopasse, aga mitte tekitada konkurentsi liikmesriikide vahel. kui me räägime nüüd sellest, äh, kuidas kodanikke maksustatakse, siis me peame ikkagi selgitama, et äh, maksude eest annab riik ikkagi teatud teenuseid. muide Prantsusmaal on, äh, on haridus olnud tasuta, aga väga paljud, kes on hariduse saanud Prantsusmaal, töötavad hoopis äh, Inglismaal. ja kujutage ette, Äh, Inglismaal tegelikult peab hoopis äh, kolm korda rohkem teenima selleks, et sellist elukvaliteeti, hariduse, tervishoiu kvaliteeti tagada nagu Prantsusmaal. seega ma, mina küll ei saa öelda, et äh, maksukonkurents on hea, teatud riikides on eriti madal ettevõtte, ettevõtte tulumaks ja öeldakse, et makstakse rohkem kodanikele, aga see on ka probleem Mm, ja ma olen ka kuulnud, et Kensington on Prantsusmaa vi suuruselt viies linn, aga nüüd Otmar, palun. proua esinaine, ma sooviksin jätkata sealt, kus Jean-Paul lõpetas. äärmused meid edasi ei aita. ja me peame vaatama ka seda, mille osas me oleme juba otsuseid langetanud. fakt on see, et Lissaboni lepingus vastupidiselt eelnevatele lepingutele oleme me konkurentsi teinud äh, eesmärgiks, me oleme seal öelnud, et me toetame konkurentsi, aga see ei ole automaatne eesmärk, see on lihtsalt vahend. ja see ei ole ka eesmärk iseenesest. teisalt, jätkusuutlik sotsiaalmajandus on see, mille me oleme oma eesmärgiks seadnud selleks, et me oleme ka selgitanud, et me peame raamistikku tugevdama ja me ei tohiks siin turumajandust pidada olulisemaks kui sotsiaalmajandust ja see leping kehtib meie kõigi kohta. peale selle ühise turu aktis oleme me samuti väga selgelt rääkinud Monti Dispanier küsimusest, rääkinud maksuküsimusest, seda koordineerimise ja harmoneerimise raames, mis puudutab siis ettevõtete tulumaksusüsteemi ja selle eesmärgiks oli siseturu tugevdamine ja tööhõive ja konkurentsivõime tugevdamine, majanduskasvu suurendamine. edasi, siin on juba mainitud, et järgneva eh, integratsiooni sammuna peame me tegelema ka meie Äh, valuutaliiduga, me peame ka oma kogemustest õppima ja seetõttu me peame ka maksupoliitikas arvestama sotsiaalse eh, majandussüsteemiga Euroopa Liidus, vastasel korral me oleme oma eesmärkidest mööda läinud. suur tänu! ma arvan, et ma siis äh, esitan märkused liberaaldemokraatide nimel. ma olen äh, osaliselt äh, teie kõigiga nõus, te teate, mida mina arvan ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi kohta ja viimase ametiperioodi ajal ma tegin ka vastava raporti ja mõningaid märkusi mul siin-seal on aga mis puudutab äh, ühist äh, tulumaksu määra, siis ma leian, et see on tegelikult samm positiivsuse poole. aga meil ei peaks olema harmoneeritud äh, maksumäär, sellepärast et kui meil on mõistlik maksukonkurents, siis see on tegelikult heaks viisiks hoidmaks asju kontrolli all aga täiesti selge on see, et tuleb vältida äh, sellist maksusüsteemide mm, vahelist äh, konkurentsi, et kus te saate äh, praegusest maksusüsteemist sõltuvalt kaks korda kasumit ja ei pea tegelikult kasumi pealt üldsegi maksu maksma, nii et selle süsteemi vastu me peaksime ütlema, oluline on see, et, et äh, sellised puudujäägid, kuigi nad võivad olla täiesti seaduslikud, äh, et need tuleks kõrvaldada. loomulikult ühtne konsolideeritud maksustamisbaas ka tegeleb selle küsimusega. aga see ei tähenda sugugi, et äh, selline tegevus äh, lõpeks, võib-olla ainult osaliselt äh, Euroopa Liidus ja sedagi ainult vabatahtlikul alusel, kui sellise süsteemiga liid-, liitutakse. ja ma arvan, et paljud ettevõtted juba arvestavad ka selle uue maksustamisbaasi olukorraga. nii et äh, kui meil on erinevad ähm, maksustamissüsteemid, siis see tegelikult äh, muudab bürokraatia väga kalliks. ja see, seetõttu loomulikult ka emaettevõtted vaatavad, kuidas nad saavad oma kapitali ringi ümber nihutada, et äh, et tänu tütarettevõtetele suurimat kasumit saada. aga mina leian, et meil peab jääma teatav konkurents maksumäärade osas. nüüd me vaatame veel üle, kas meil on siin äh, jäänud veel mingisuguseid kohti, mida me sooviksime parandada, aga kas Sven, sa soovid veel kord sõna võtta? Äh, ma ei tea, mida tuleks nüüd äh, selgitada lühidalt maksude osas, aga nüüd Mr Bloom on, härra Bloom on lahkunud saalist, nii et ma ei saa talle selgitada seda, mis on maksud. aga põhimõtteliselt äh, maksud on tegelikult äh, rahva õigus otsustada selles osas, kui palju nad äh, soovivad oma sissetulekust äh, investeerida avalike huvide jaoks ja, ja palju nad soovivad investeerida oma sissetulekust oma huvide jaoks ja paraku avalike huvide jaoks investeeritud raha tihtipeale kasutatakse ebatõhusalt. ja seetõttu me peame tegema kõik selleks, et äh, seda avalike huvide jaoks investeeritud raha äh, investeeritaks võimalikult tõhusalt ja kõigi huvides. maksustamine ei tohi olla vargus, tekib küsimus, et kes peab makse maksma ja vastavalt millistele seadustele ja mina toetan parlamentide sõltumatust eeskirjade kujundamisel ja paikapanemisel, aga kui on väga kõrgelt lõim-, väga Ähm, intensiivselt äh, lõimunud äh, turud, siis sellisel juhul see sõltumatus enam ei eksisteeri, sellepärast kui sissetuleku, sissetuleku maksustamine on äh, niivõrd liikuv liikmesriigiti, siis siis sellisel juhul praegu maksude eh, eh, liikumine loomulikult toimub selliselt, kuidas on ettevõtjatele kõige kasulikum ja, ja Euroopa Liidu maksustamissüsteemis ei ole enam võimalik kasutada kõige madalamat maksumäära ja seetõttu siin on juba räägitud, et ettevõtete tulumaksu osas me vajame ühtset konsolideeritud maksustamisbaasi, aga ma ei jaga seda arvamust, et maksustamismäära osas ei tohiks olla harmoneerimist, aga kuna meil on väga erinevad liikmesriigid, siis ei tohiks olla sellist vahet nullist kuni neljakümne protsendini sellepärast et null protsendi määr on täiesti selge maksutumpingu viis. isegi kõige paremini konsolideeritud äh, maksustamismäär ei äh, ei väldi äh, maksumäära konkurentsi ja seetõttu siin peab jääma ruumi erinevusteks, mis on liikmesriikides. ja seetõttu me ei vaja täielikku äh, maksumäära harmoneerimist, aga meil on vaja sellist põhilist äh, miinimummäära ja võib-olla me saame selle raporti äh, raames ka teha avalduse, et äh, oleks vaja üle vaadata äh, ka ema tütarettevõtete direktiiv, nii nagu Uudo ütles, ja vaadata see üle tugevama harmoneerimise valguses. ja ma uurin seda ettepanekut ja mind huvitavad ka teie ettepanekud kuid paraku kui ma uurisin seda asja sekretariaadiga ja ka õigustalitusega, siis ma ei suutnud seda vastavat äh, punkti direktiivist leida, et kui kellelgi on veel ettepanekuid, siis ma kuulaksin neid huviga, aga paraku ma ei ole näinud mingisugust võimalust seda äh, direktiivi siia äh, raportisse kaasata, aga igal juhul, kui kellelgi on mingisuguseid häid mõtteid, siis ma kuulaksin neid hea meelega, suur tänu suur tänu, Sven. võib-olla ma pean siin natukene parandama, et et mis puudutab äh, miinimummaksumäära, siis selle kohta äh, ma ütlesin midagi muud äh,, Sven Kiigolt, et jah äh,, et tegelikult see ettepanek äh, hääletati maha siin, jah, aga olukord on peale kriisi muutunud, väga palju asju tegelikult on juba muutunud peale kriisi. härra Kiigolt, ja ei, sina ütlesid seda arvamust, et me oleme siin kõik lihtsalt ajalooetturid anyway, um, and also I, I must ma pean ütlema, et et äh, harmoneerimisel ei pea, ei räägitakse ainult, ei räägita ainult äh, vahemikust null kuni nelikümmend protsenti, vaid ka on olemas kahekümne protsendine maksumäär. kahekümne kuues mai keskpäev on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, arutusel tuleb raport kahekümnendal juunil ja kahekümne esimesel juunil toimub äh, komisjoni hääletus ning esimesel septembri täiskogul hääletakse, hääletatakse siis raportit tervikuna. see aitab meil nüüd või annab meile aega ka äh, selle asja juriidilise külje arutamiseks, uurimiseks, meil on piisavalt aega minu arvates. ja suur aitäh teile nüüd. meie tänahommikune koosolek on nüüd läbi. täna pärastlõunal alustame kell viisteist kolmkümmend, mitte kell kolm. tegelik algus ei ole mitte kell kolm, vaid kell pool neli. ja me peame ka hääletama. võib-olla peaks hääletusnimekirjad veel enne läbi vaatama. ja, ja pärast siis tooge kaasa oma hääletuskaardid, kui me hääletama hakkame, aitäh!